austatud kolleegid, järgmiseks päevakorrapunktiks on meil Euroopa Parlamendi kvestorite valimine. mulle on teatatud järgmisest äh, kandidaatidest proua Keringer, härra Higins, proua Lulling, härra Maštalka, härra Newton-Dunn, härra Nicholson, proua, proua Omen Reuten ja härra Speroni kõik kandidaadid on mulle öelnud, et nad on nõus oma kandidatuuri esitamisega ja kuna kandidaate on rohkem kui kvestorite ametikohti, siis lähtuvalt äh, meie kodukorra artiklist kolmteist äh, tuleb meil salajane hääletus. niisiis, asume hääletamise juurde meenutan teile, et lähtuvalt äh, kodukorra artiklist kuusteist toimub see valimine sarnaselt äh, asepresidentide valimisega. me kasutame salajast elektroonilist hääletust, tagamaks, et me kõik äh, oleme tuttavad elektroonilise süsteemiga, eriti silmas pidades uusi liikmeid siis me teeme nüüd äh, kiire testhääletuse. Teie ees peaks äh, olema ka instruktsioonid selle kohta, kuidas kasutada elektroonilise hääletuse süsteemi. sellegipoolest kordaksin mõned punktid üle. esiteks, sisestage oma valimiskaart äh, ilus, nii et äh, kiibi pool on allpool. kui te sisestate kaardi valesti, siis äh, süttib kollane tuli ja ekraanil ilmnevad äh, instruktsioonid selle kohta, mida te peate tegema. seal peab avaldama teie nimi ja, ja kaardinumber teiseks, kui me oleme avalikustanud kandidaatide nimekirja, alustanud äh, hääletust, siis te näete järgmist infot, mille üle hääletatakse, kandidaatide nimekiri ja ametikohtade arv. neljandaks, te peate valima kandidaadi nime, kelle poolt te soovite hääletada, vajutades siniseid äh, üles-alla nuppe nuppe ja te peate vajutama pluss-nuppu vasakul pool, siis äh, sõltib, äh, sütib äh, sinine tuli ja ristike ilmub teie poolt valitud kandidaadi kõrvale. ainult need hääled, mis te olete andnud kellegi poolt, lähevad lugemisele arvesse. et säilitada hääletuse salaj-, hääletusest, siis teil on võimalik pärast hääletust äh, oma valik kustutada. ja viiendaks, kui te tahate olla kindlad, et te osalete hääletamisel, aga ei soovi ühegi kandidaadi poolt tegelikult hääletades, vajutage null nuppu vasakul pool. kuuendaks Teil on võimalik oma valikut muuta, minnes tagasi äh, selle kandidaadi juurde, kelle poolt te hääletasite, siis vajutate null nuppu, siis kustutate selle hääletamise ära ja siis valite uue kandidaadi nime ja siis vajutate pluss nuppu. lõpetuseks. kui te tahate näha kõiki kandidaate, kelle poolt hääletasite, siis vajutage X nuppu, mis on vasakul pool, kui te seda kaks korda vajutada, siis on võimalik äh, ristike ruudust ära kustutada. nüüd siis äh, teiste hääletuse juurde, vabandust, et ma siin nii äh, õpetajalikult nüüd kõnelen, aga teeme nüüd testhääletuse. palun valige kaks kandidaati nende kuue laulja hulgast, kes on nimekirjas kõigepealt suurepärane Itaalia laulja, kes kahjuks hiljuti suri, Luciano Pavarotti teiseks äh, on meil äh, tenor Placido Domingo, siis äh, Jose Carreras, järgmisena kolm sopranit, Julia McGuinness Johnson, Montserrat Caballé ja Jesse Norman. palun hääletage ja valige oma laulja, hääletamine on alanud. Io non voto. Come faccio io?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 Avete votato tutti? kas kõik on jõudnud hääletada? ei ole veel jõudnud. Pole hullu. ega meil kuhugi kiiret nagu ei ole ka ju. kas esitati protseduuriline küsimus kojast, küsib härra president. ei tööta teie masin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 Tu. Vi ricordo che si possono votare soltanto tuletan teile meelde, et te võite valida ainult kaks lauljat välja sellest nimekirjast. ainult kaks kandidaati kuuest härra Schulz. härra president, mulle tundub, et te peaksite mõningaid asju seletama. meil toimub nüüd test. selle testi käigus on võimalik valida välja äh, kaks nime, näiteks Pavarotti ja Kabaye. pärast kvestorite valimisel on võimalik valida viit kvestorit, jah? nii et äh, testis kaks pärast viis, aga see tekitab segadust kolleegide hulgas. nüüd siin testis on võimalik valida kaks, aga pärast on võimalik valida viis. suur tänu teile, härra esimees Schulz, et te hakkasite ennetama minu sõnu. muidugi ma oleksin enne selle välja öelnud, kui me oleksime läinud äh, selle tegeliku hääletuse juurde, aga suur tänu, härra Schulz, äh, teile seda küsimust tõstatamast. kas kõik on jõudnud äh, oma hääle anda? härra Silvester ei ole hääletanud. härra president, ma tänan teid muidugi kõigepealt selle eest, et Pavarotti on nimekirjas esimene, aga üks äh, asi veel kui me vajutame plussi, mida me siis teeme, kas me peame seda kuidagi kinnitama? härra president ütleb, et ei, vajutage ainult pluss-nuppu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 almeno. Bisogna andare. Però sì. Bisogna andare. Sì, sì, d'accordo. Ora io direi di chiudere kallid kolleegid, ehm, ma teen ettepaneku, et ehm, nüüd on ehm, hääletus lõppenud, sellepärast et tegemist on ainult prooviga. me ju ei vali siin nende inimeste seast kvestoreid, sellega hääletus on suletud. Posso annunciare kallid kolleegid, kas ma võin teile ka tulemused avalikustada? Luciano Pavarotti kolmsada kaheksakümmend häält, Tomi, Domingo Pla-, Placido eh, teisel kohal eh, ja nii edasi. ja Julia eh, Minges Johnson sada üheksa, tegemist oli siis testiga ainult, kolleegid kas on kellelgi jällegi protseduuriline küsimus? härra Kasiini, palun. moment, kallid kolleegid, mulle tundub, et äh, keegi, kõik ei ole ikkagi aru saanud, kuidas täpselt see hääletus toimub, nii et enne kui me läheme nüüd selle konkreetse lõpliku hääletuse juurde, selgitate ehk veel kord, kuidas seda häält ikkagi anda? Io non lo so se veramente, se davvero tutti quanti kallid kolleegid, äh, kus mina tean, kas kõik said aru? igal juhul on hääletustulemused olemas ja see näitab seda, et äh, rahvasaadikud äh, vähemalt meie kojas õpivad kiiresti. ühesõnaga, kolleegid, läheme siis nüüd äh, selle päris hääletuse juurde, kvestorite valimine. lubage mul veel kord öelda seda, mida härra Schultz juba teile rääkis. nimelt, et Teil on õigus hääl anda viiele kandidaadile ja hääletus on sellega avatud. Un attimo solo perché dobbiamo ricaricare la, la nuova lista, non il elenco. Sì. Non è ancora aperto perché si sta ricaricando. vabandust, hääletus ei ole avatud, ütleb härra president, me peame selle nimekirja ära vahetama siiski enne muidu äh, on kvestorite hulgas ainult ooperilauljad meil. Pronto? Adesso mi, mi dicono che siamo in jah, kolleegid, nagu ma aru saan, me võime nüüd minna siis tegelikult ka selle hääletuse juurde, nii et äh, laske käia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 kuussada üheksakümmend kuus äh, inimest hääletas, kaks hääletussedelit on kehtetud, seega kuussada üheksakümmend neli häält, kolmsada kaheksa, kolmsada nelikümmend kaheksa on absoluutne enamus, äh, proua Keringer äh, kolmsada üheksakümmend kaheksa, härra Higins kolmsada viiskümmend kaks, proua Lulling, kolmsada kolmkümmend kaks, härra Maštalka, kakssada kuus, Nicholson, sada nelikümmend kuus, Newton Dunn, sada seitsekümmend üks, Erman Reuten, sada kuuskümmend üks ja härra Speroni sada nelikümmend viis. see tähendab seda, kollid, kolleegid, et esimeses hääletusvoorus osutusid valituks järgmised kolleegid proua Keeringer ja härra Higins. ning äh, õnnitlused neile. see tähendab seda, kallid kolleegid, et meil on kolm kvestori kohta veel vabad mis tähendab seda omakorda, et peab toimuma teine hääletusvoor. kui keegi otseselt ei taha esitada märkusi, eeldan, et esimese voorus valima, valimata jäänud kandidaadid lähevad edasi siis kandidaatidena teises voorus. teine voor toimub, kolleegid, äh, täna kell viisteist null null. ma ju, kolleegi. Eh, eh, kallid kolleegid, eh, teie pärast ma seda teen, teie tervise pärast. Teil on nälg. vastasel juhul jätkame kohe, kui olete nõus. Dobbiamo soltanto dare il tempo per sellisel juhul, kallid kolleegid, lubage meile Äh, paar hetke selleks, et äh, need nimed nüüd uuesti ekraanile saada ja võtta sealt maha need kaks ära valitud kolleegi nime. video peale. Devo avvertirvi ovviamente che poiché sono diminuiti i candidati in lizza kallid kolleegid, kandidaate on meil nüüd vähem nimekirjas mõistagi. mis tähendab seda, et äh, valida tuleb ainult kolm nime välja, mitte viis, jah? ainult kolm nime Mi dicono che siamo pronti. nagu ma aru saan, oleme valmis, teiseks äh, valimisvooruks, hääletus on avatud. posso votare pure io? ancora problemi con i dispositivi? Tutto bene? kas kellelgi on hääletusmasinatega probleeme või sujub kõik? Possiamo chiudere la votazione? kas saame sellisel juhul hääletuse sulgeda? väga hea, nii teeme Hanno votato 690 kuussada kuuskümmend üheksa häält, kaks kehtetut, kuussada üheksakümmend üheksa, vabandust, kuussada üheksakümmend seitse kehtivat äh, kolmsada nelikümmend üheksa enamus, kolmsada kakskümmend seitse lulling, kolmsada kahe, kakssada kaheksakümmend kolm Maštalka, Newton Dunn, kakssada kaks, sada kaheksakümmend seitse proua Oman Reiten Nicholson, sada seitsekümmend kaks Speroni, sada kolmkümmend. mis tähendab seda, et peab tegema ka kolmanda valimisvooru, kas te olete endiselt valmis jätkama? väga hea, teeme nii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 väga hea, meie oleme valmis. Läheme siis kolmanda vooru juurde. hääletus on avatud Hanno votato tutti? kas kõik on jõudnud hääletada? kas me võime seega hääletuse sulgeda? väga hea, suur tänu, kolleegid. hääletus on seega suletud. seitsesada viis häält, kaks äh, rikutud sedelit seega seitsesada kolm äh, kehtivat häält, äh, absoluuthäälte enamust vaja ei ole, proua Lulling kolmsada kuus, Maštalka äh, kakssada üheksakümmend kolm, Newton Dunn kakssada kaheksa, Omen Reuten sada kaheksakümmend kuus, Nicholson sada seitsekümmend kuus ja Speroni sada kolmkümmend üks valitud osutusid siis järgnevalt kvestoriteks. proua Lulling härra Maštalka, härra Newton-Dunn ning äh, õnnitlused meie kolleegidele. prima di passare alla, alla decisione bisogna aspettare ancora una volta per ricaricare il sistema elettronico. Io vi prego di non abbandonare la kallid kolleegid, palun ärge veel lahkuge ähm, kojast, kuna me peame veel hääletama. ärge palun lahkuge tegemist on hääletusega, mis puudutab ähm, parlamendikomisjonide liikmete arvu. see on suhteliselt oluline asi, kolleegid. ja enne seda lubage veel öelda, et vastavalt kodukorra artiklile kuusteist ja viisteist ähm, äh, lõikest, äh, paragrahvist kaks äh, Äh, on kvestorid ähm, reastatud äh, valimistulemuste järgi ning äh, parlamendi juhatust teavitatakse sellest ning tulemused esitatakse e, avaldatakse ka avalikus teatajas. ja nüüd siis meie parlamendi alaliste komisjonide liikmete arvu hääletuse juurde. esitatud on muudatusettepanek, muudatusettepanek number üks selle on esitanud Vabaduse ja demokraatia Euroopa fraktsioon, seega muudatusettepanek number üks hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et isegi äh, minu kui lühinägeliku jaoks on selge, et äh, selle muudatusettepaneku vastu hääletas valdav enamus kojas ja seega see läbi ei läinud. ja nüüd äh, siis kogu resolutsiooni ettepanek hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei olegi kedagi. sellisel juhul on resolutsioon vastu võetud, äh, suur tänu, kallid kolleegid! Äh, praegune istung peatatakse ning jätkame kell viisteist null null, head isu!